vastavalt äh, päevakorrale järgnevad arutelud äh, vastavalt artikli sada kolmkümmend üks, põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine äh, teemal olukord Euroopa laevaehitustööstuses. kolleeg Jakov Tšiš. juba aastakümneid on laevaehitus ja laevavarustustööstus olnud Euroopa olulisemaid strateegilisi tööstusharusid. Ehm, tööd annavad nad rohkem kui neljasaja viiekümnele tuhandele inimesele Euroopa Liidus, nad on olulised nii majanduslikust kui ka sotsiaalsest küljest. seda sellepärast, et nad varustavad kvaliteetsete töökohtadega nii suuri kui ka väikeseid ettevõtteid ning annavad oma panuse piirkondlikusse tööstustaristusse. Euroopas on ligikaudu sada viiskümmend suurt laevatehast, millest paljud tegutsevad aktiivselt maailmaturul, mille turuosa alusel on, tonnaaži alusel on ligilähedaselt kuus protsenti. aga lugupeetud volinik, laevatootmise riigid Euroopas on liiga nõrgad, et tulla toime konkurentsisurvega Aasia riikidest, eelkõige Hiinast ja Lõuna-Koreast kus riikidel on sihipärane riiklik laevaehituse strateegia ja toetatakse ilmselgelt tööstust. kas komisjon on algatusele Leadership kaks tuhat kakskümmend järelmeetmetena konkreetne plaan Euroopa merendus- ja laevaehitussektori tervikliku tööstusstrateegia loomiseks, selleks et toetada selle tähtsa sektori pikaajalist konkurentsivõimet, majanduslikku jätkusuutlikkust ja kasvu? kas komisjon võtab konkreetseid meetmeid, et säilitada ja toetada Euroopa laevaehituse eh, kõrgetehnoloogilisi ja kõrge väärtusega konkurentsieeliseid? kas komisjonil on eh, selged poliitikad ja meetmed selleks, et võidelda ebaausa rahvusvahelise konkurentsi ja üleilmsete kaubandusreeglide puudusest tingitud ohtude vastu, need on minu küsimused. muidugi tahaksin ma tänada teid selle eest, et te tervitate minu algatust seda teemat arutada. ma kahetsen, et siin ei ole rohkem kolleege minu enda koduriigist, seda sellepärast, et Horvaatia jaoks on see eriti oluline teema. lubage mul nüüd keskenduda Horvaatia laeva ehitusele. ma tean, kuivõrd tähtis see on selleks, et tagada kuivõrd oluline on tagada laevaehitussektori elujõulisus Horvaatias, see ei puuduta mitte ainult töökohtade säilitamist, vaid see puudutab samuti kogu meie tööstust. tegemist on innovatsioonirikka äh, koha äh,, valdkonnaga meil on vaja kiireid äh, meetmeid, kuid me peame silmas pidama samuti äh, pikka perspektiivi. Poola, Rijeka ja Spliti lava äh, ehituskeskustes äh, endiselt äh, tegevus toimub, kuid neil on vaja Euroopa toetust. peamiseks probleemiks on muidugi finantseerimine, see tähendab seda, et tuleb rahastada nii laeva ehitust kui ka neid, kes tegelikult ostavad laevu, nagu teisedki teevad. see on võtmetähtsusega selleks, et laevaehitus jääks ellu mitte ainult Horvaatias, vaid kogu Euroopas. seega tahaksin pöörduda komisjoni poole teha, et komisjon teeks eraldi äh, ettepaneku loomaks fondi laevaehitustööstuse jaoks. lugupeetud volinik, me räägime siin tihtilugu sellest, et me peame taas industrialiseerima Euroopa. selle asemel, et võtta meetmeid selleks, et päästa tööstusi, kus on äh, tehnoloogilised teaduslikud oskused äh, ja mis suudaksid Euroopa tulevikku oma õlul kanda seega teen ettepaneku, et me lõpetaksime laevaehituskeskuste likvideerimisel Euroopa Liidu liikmesriikides, see tähendab seda, et me peaksime läbi vaatama ka meetmed ja kriteeriumid, mis meil on ja me peame tegema seda koos Euroopa Liidu Komisjoni ning liikmesriikide valitsustega. me ei saa lihtsalt pealt vaadata kuidas üks peamisi tööstussektoreid Euroopas välja sureb ja samas nõustuda sellega, et meie partnerid avalikult subsideerivad laevaehitustööstust oma koduriikides. ma mõistan, et meil on vaja avatud turupõhist lähenemist ma olen ALDE fraktsiooni liige isegi, kuid äh, kui konkurents on, äh, kui praegune konkurents on ebaõiglane ja mitteliberaalne, need riigid, kui nad teevad kõik selleks, et oma tööstust päästa, siis peaksime meie ka niimoodi tegema, me ei saa vaikida, äh, kui me oma konkurentsieelise kaotame ülemaailmsel turul. laevade ehitamine on oluliseks ühenduslüliks meie tööstuses, meie laevad on meie tooted ning nende valmistamiseks kasutatakse kohalikku toorainet tihtilugu. kokku pannakse laevad ühes riigis, kuid tuuakse need toorained mujalt. seega leidkem uus mudel laevaehituse säilitamiseks. suur tänu ja nüüd äh, komisjoni nimel saab sõna volinik Pjekovska, palun. Äh, suur aitäh, lugupeetud äh, juhataja Äh, lugupeetud saadikud, esmalt tahaksin tänada teid võimaluse eest arutada niivõrd äh, olulise äh, sektori probleeme. see on oluline pea, peaaegu kõikide liikmesriikide jaoks. ma tahaksin alustuseks peatuda laiemal kontekstil võib-olla mäletate, eelmise aasta septembris president Juncker andis tugeva poliitilise märguande selle kohta, et me peame oma tööstust tugevdama ja muutma konkurentsivõimelisemaks paar nädalat pärast seda esitasime ja kiitsime heaks kõikehõlmava tööstuspoliitika strateegia, kus on ära toodud ka uus äh, tegevuste kava, mille eesmärgiks on siis äh, täita tekkinud lüngad veel meie praeguse ametisoleku aja jooksul, olgugi et seda aega on väheks jäänud tööstusstrateegia on horisontaalne, puudutab kõiki sektoreid, eesmärgiks on innoveerida ja kohandada, kuid muidugi mõista selles raamistikus tahaksin ma veel toonitada, et laevaehitussektor on üks paljudest ning mõned algatused äh, võivad kõigile sobida, kuid lisaks sellele on ka spetsiifilisi algatusi selles raamistikus oleme siis konkreetseid samme astunud selleks, et toetada tööstussiiret teatud sektorites. sellised sektorid nagu laevaehitus, laevavarustustööstus on olulised nii majandusele kui ka meie ühiskonnale sotsiaalsetes aspektides. ise ütlesite seda, lugupeetud saadik Äh, pakutakse kõrge kvaliteediga töökohti ja aidatakse kaasa regionaalsele arengule äh, ning äh, see puudutab samuti meie positsiooni ülemaailmselt, me teame, meie ettevõtetel on maailmaturul raske. sellest lähtuvalt kaks tuhat kakskümmend leadership kiideti heaks kõikide sidusrühmade poolt, tegemist on olulise algatusega, mis keskendub innovatsioonile, rahastamisele, oskustele turule juurdepääsule ning äh, muidugi lisaks on ette nähtud ka mõningad stiimulid selleks, et toetada laevaehitus- ja laevavarustustööstust. kõik need teemad on meie jaoks prioriteetsed mis puudutab teie esimest küsimust, kas komisjonil on äh, kavatsus äh, toetada pikaajalist äh, kasvu, meie programm Leadership kaks tuhat kakskümmend pakub tegevuskava. enamus tegevusi tuleb ellu rakendada sidusrühmade endi poolt, aga ega meie ka loorberitele puhkama ei jää ja teeme oma töö ära. osad algatused, eriti regulatiivsed ning ka läbirääkimised kolmandate riikidega, rahvusvaheliste organisatsioonidega, Äh, on komisjoni pädevuses, me kas siis äh, algatame need või jätkame nendega edasi. kuidas äh, toetada ja säilitada laevaehituse kõrgtehnoloogilisi ja kõrge väärtusega konkurentsieeliseid? Leadership kaks tuhat kakskümmend eesmärgiks oli muuhulgas välja selgitada, millised on uued võimalused rohestamise, innovatsiooni, uute tehnoloogiate kohaldamise osas, mitmekesistamise osas, turgude, uute turgude avastamise osas. tuletan meelde, et võeti vastu ka ajaline otsus äh, vähendada kasvuhoonegaase, see on uuteks, see on muidugi väljakutse, kuid pakub uusi võimalusi. me keskendume innovatsioonile ning rohestamisele endiselt teadussamba äh, Leadership kaks tuhat kakskümmend raames oleme uusi turuvõimalusi äh, otsinud ning toetanud äh, samuti ähm, energiatõhusaid laevu, laevade ehitamist. mis puudutab kõrge väärtusega konkurentsieeliseid, siis seda me ei saa säilitada, välja arvatud juhul, kui me suudame säilitama oma personali kõrged oskused. seega kaks tuhat viiskümmend viisteist komisjon äh, otsustas luua äh, laevaehitus- ja merendusoskuste äh, nõukogu. veel üks algatus, mille üle tunneme suurt uhkust. on see, et merendustehnoloogiad on üheks prioriteetseks sektoriks oskuste koostöö vald-, vallas. me valisime välja mõned sektorid, siis kaheksa esimeseks rahastamisvooruks ning merendus on üheks neist. käivitasime selle uute oskuste tegevuskaval kaks tuhat kuusteist ja hiljuti Erasmus pluss äh, raames toetasime merendustehnoloogia projekte ligi nelja miljoni euroga. käivitas siis, see projekt käivitus mõni nädal tagasi. meil on vaja selget poliitikat ning sihtpäraseid meetmeid selleks, et näha, millised on äh, ohud seoses äh, ebaausa rahvusvahelise konkurentsiga. nagu öeldud, äh, tõesti, praegu on meie merendusriigid liiga nõrgas positsioonis, et Aasia konkurentsiga toime tulla Leadership kaks tuhat kakskümmend tahabki seda olukorda muuta. volinik endiselt jätkab läbirääkimisi OECD töörühmas tööd äh, laevaehituse valdkonnas ning meil on, äh, toimus ka kuues dialoog Hiinaga. eesmärgiks oli äh, läbi vaadata, millised on takistused, mis takistavad meile ettevõtlust arendada Hiinas ja see puudutas subsiidiume ja muud sellist muidugi mõista, sellised äh, läbirääkimised koheseid tulemusi ei anna, aga see on ainsaks viisiks, kuidas edasi liikuda, näidata Hiinale, kuid samuti teistele, äh, millised eelised on kahepoolsetel headel suhetel. mis puudutab otseselt välisinvesteeringuid, siis muidugi äh, Euroopa Liit peab olema avatud neile kuid ärgem olge naiivsed, see ei tähenda seda, et me peaksime võimaldama äh, teiste riikide valitsustel või välisinvesteerijatel tulla siia varjatud plaanidega. Nad ei tohi saada kontrolli meie jaoks kriitilise tähtsusega ettevõtete üle. meie äh, ettepanek on nüüd nõukogu ning parlamendi kätes eesmärgiks on siis kontrollida otseste välisinvesteeringute valdkonda, eriti neid, mis võivad ohustada meid otseselt ning laevaehitus ja laevavarustustööstus on siia ettepanekusse kaasatud. lõpetuseks me oleme samuti komisjonis äh, uute kavadega välja tulnud äh, laevaehitus ja laevavarustustööstuse vallas, me selgitasime välja mitmeid erinevaid väljakutseid, kuid tegime samuti soovitusi. Äh, meil on erikomisjon, mis on selle küsimuse kallal töötanud ja teeme sellest omad järeldused ning see saab olema osaks ka meie järgnevast mitmeaastasest finantsraamistikust suur tänu, volinik Pienkovska. nüüd on sõna härra Kellil kolmeks minutiks, palun. president, president, volinik ja kõik viis või kuus kolleegi. Äh, ma, mul on hea meel esindada Rahvaparteid täna pärastlõunal siin. loomulikult me oleme täielikult pühens-, pühendunud Euroopa tööstusele ja tema konkurentsivõimele. tõepoolest ka ALDE fraktsiooni küsimust me toetame seda esitati meile väga veenvalt äh, Ivan Jakovtšitši poolt. Euroopa laevaehitustööstussektori tulevik on suures ohus rahvusvahelises konkurentsis ja ainult selge sihiline Euroopa Liidu poliitika, mis võimaldab integreeritud ja ühtset lähenemist rahvusvahelise konkurentsi suhtel, aitab Euroopal selle konkurentsi ja ühiskonna väljakutsega hakkama saada. meie rivaalideks on meie Aasia partnerid näiteks. Iirimaa, minu koduriik, on saareriik. meil on oma tööstus ja me ühineme Euroopa jõupingutustega. aastat tuhande kaheksasaja kahekümnendal, kolmekümnendatel aastatel minu äh, valimisringkond on üks oli olulisemaid äh, laevaehituspiirkondi kuuekümnendatel aastatel töötas seal tuhandeid inimesi ja paljud laevad lasti seal vette. Eli Ekna näiteks ehitati Iirimaal. paraku kahekümne, kaheksakümne neljandal aastal sulgeti see laevatehas ja Iirimaa laevatööstus ongi alla käinud. meil on ka Corki sadam mis äh, võiks anda oma panuse uude, uutesse arengutesse. laeva remont on samuti oluline, laeva varustustöötlus on Kookile ja kogu Iirimaale väga tähtis. kuid võimalik, võimalused äh, laevatööstuse elavdamisest on kindlasti lõputud. Limerick samuti on sadamalinn, suurepärane sadamalinn äh, teen, teen hetkel koostööd selle nimel, et üks, see üks Euroopa sügavamaid sadamaid võiks leida täielikku kasutust. Lübeckis on toimumas ka peatselt konverents, tahaksin tänada komisjoni tema panuse eest sellesse tegevusse. on ka väikseid kalasadamaid päris palju minu valimis. ja teised. kalasadamad on tähtsad kohalikule majandusele ja siin on suur arengupotentsiaal ja lõpetuseks meil on ka Rasli sadam minu äh, valimisringkonnas, seda kasutavad parvlaevad ja kaubalaevad, jällegi väga oluline. nii et meil on tõepoolest võimalus teha seda, mida president Tajani kord ütles, me peame lõpetama Euroopa tööstuse laastamise ja laevatööstus on üks oluliseid vahendeid selleks. Kes... suur tänu, kolleeg Kelly. Äh, kolleeg äh, Mamikin soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas te võtate selle vastu? ja palun, härra Mamikin. tänan väga, president, tänan kolleegid võimaluse eest küsimust esitada. me teame, et laevaehitus Euroopas on meile tähtis ja Hiina on suureks konkurendiks laevaehituses. kas usute, et lähitulevikus meie, Euroopa, oleme suutelised tõesti konkurentsivõimeliseks muutuma Hiinaga võrreldes? mina usun, et mitte ainult me ei saa konkurentsivõimeliseks, vaid et me kindlasti, kindlasti saame. E, volinik ka selgitas meile, kuidas me kavatseme taastada konkurentsivõimet ja aidata meie sadamaid. ma usun, et kui oleme, kui tegutseme ühtselt, siis me saame väga palju ette võtta selleks, et laevatööstust aidata ja selleks, et konkureerida Hiinaga. ja mitte, mitte ainult Hiinaga. Euroopa peab taastama oma, oma tööstuse jõu, nagu ma ka ütlesin, viidates äh, president Tajanile, saame te seda teha koostöös äh, ka komisjoni ja liikmesriikidega. suur tänu küsimuse eest! suur tänu, kolleeg Kelly ja nüüd härra Mamikins, äh, viis minutit. tänan väga, president, kolleegid, volinik. Euroopa täna on endiselt globaalses laevatööstuses oluline osaline, kuid laevatööstuse toodang siiski Euroopas äh, lähima kümne aasta jooksul kahaneb. see tähendab seda, et meie ees on suured väljakutsed. nii palju, kui mina mõistan, ei, on vähe inimesi kohal, kuid seepärast ei ole teema veel vähem oluline. Euroopa Liit on merejõud ja me peame kaaluma kõiki selle sektori olulisi aspekte. Euroopa projekt on unikaalne ja meie naabrid Äh, imestavad, kuidas me suudame tagada stabiilse regulatiivse raamistiku. Euroopa Liit ei tähenda mitte ainult eeskirju siiski, ka Euroopa Liitul on ka, on ka geopoliitiline mõõde. merendustööstus kuulub jõupoliitika alla. postmodernseks jõuks olemine kaasaegses maailmas eeldab samuti geopoliitilist aspekti. Euroopa Komisjoni uuring näitab, et Euroopa laevatööstuse ei ole mitte ainult poliitilise, ei ole mitte ainult poliitilisi aspekte, vaid ka majanduslikke keskkonna ja muid. Euroopal on vaja pragmaatilist ja, ja visionäärlikku lähenemist. viimaste aastate otsused on keskendunud kõrgtehnoloogiale see annab meile konkurentsieelise ja viib meid kaugemale eilsest maailmast. kuid ka Hiinal on poliitiline eesmärk hakata kõrgtehnoloogilisele turule sisenema laevatööstuses. seepärast peame mõtlema järgmi-, järgmistele sammudele, kuidas oma konkurentsieelist säilitada kui meil ei ole ülemaailmseid kaubandusreegleid, siis meil on vaja Euroopa vihmavarju, mis kaitseks meie laevaehitajaid, kes vastasel korral satuvad igal aastal järjest suurematesse raskustesse. turg on dollaripõhine ja see tähendab seda, et me peame kaitsma Euroopa tööstust finantsiliste kõikumiste eest ja tagama sissetulekud tootjatele. tugev laevatööstus aitab kaasa merejulgeolekule Euroopa Liidu Arktikale, Arktika poliitikale ning kindlasti Euroopa Liidu liikmesriikidel on majanduslikud ja strateegilised keskkonnahuvid. Nad ei soovi rohkem pädevust komisjonile seepärast anda selles valdkonnas. aga kui me peame konkureerima suurte merejõududega maailmas, peame ühiselt siiski tegutsema, ühendama ressursid. Brexit õõnestab meie jõudu teatud määral, kuid annab meile ka hoo selleks, et liiguksime kiiresti edasi ühtse merepoliitika suunas. ja miks meil on veel vaja ühtset äh, tööstusstrateegiat meresekkonnas, on keskkonna aspektid. Euroopa Liit, ta on keskkonna osas kõige edumeelsem ja seda peaks rakendama ka merekaubandus valdkonnas, see aitab ühtlasi kaasa keskkonnastandardite tagamisele. ja lisaks ka kliimamuutused toovad mu-, toovad muudatusi kaasa, kiirem transport Aasiasse läbi Põhjamerede, selle asemel, et liikuda läbi tänaste piirkondade ohu, sellega kaasnevad ka ohud, konkurents liigub põhja, Arktika piirkonda mõelgem kõigele sellele juba täna, hakakem välja kujundama uusi tehnoloogiaid, uusi laevu, mis suudavad äh, kaugpõhjas opereerida. kolleegid, ka mina isiklikult äh, esindan mereriiki, rääkides laevatööstusest Lätis, pean ütlema, et peamised väljakutsed täna on töötajate oskuste arendamine ja kauban-, kaubandamise süsteem. Läti on säilitanud hea positsiooni mereriikide seas. oleme kasutanud äh, uusi tehnoloogiaid ja materjali, uut tüüpi disaini, aga sellest kõigest ei piisa, selleks, et meie laevatööstuse häid majandustingimusi säilitada, arvestades samuti, et nõudlus kahaneb Euroopas. tänane laevaehitussektor on osa teadus, teadmuspõhisest majandusest ja Läti valitsus peab äh, euroopaliku lähenemise säilitama selleks, et tagada laevatööstuse ja töötajate tulevik. suur tänu, kolleeg Mamikins, nüüd poolteist minutit, äh, kolleeg Rupa. tänan, juhataja proua volinik. ma toetan täielikult äh, selle küsimuse autorit kes koostas selle küsimuse laevaehituse teemal. Euroopa Komisjoni tegevus on toonud äh, kaasa Gdanski dokkide laevatehaste kehva olukorra sealt sai alguse Solidarnosti liikumine, aga nüüd on olukord äh, selline, et äh, pärast äh, Euroopa Liiduga liitumist tuli teatud tootmistegevused lõpetada, kuna need osutusid ebaseaduslikuks, paljud töökohad kadusid, toimus restruktureerimine komisjoni nõudmisel ja pärast kõike seda müüdi Gdanski äh, laevatehas äh, ühele Ukraina ettevõttele. meil ei olnud piisavalt äh, tahet, et seda tööstust toetada. nüüd viimased kolmkümmend aastat on laevatööstust ümber struktureeritud. meil on Gdanskis, Tšehhinis ja mujal suured laevatehased ja see sektor on väga oluline meie julgeoleku jaoks ja meil tuleb võidelda ebaseadusliku konkurentsi vastu. suur tänu, kolleeg Grupa, nüüd kolm minutit, kolleeg Anderson. suur tänu. Iirimaa on saar ja on seega sõltuvam laevandusest kui teised äh, liikmesriigid. Brexit äh, ja Ühendkuningriigi suhtumine äh, toovad kaasa Iirimaa karistamise e, ja Iirimaa transiit Euroopasse on kahjustunud, nii et laevandus on järjest olulisem meie jaoks. Euroopa strateegia tulla toime kriisidega laevanduses e, on Iirimaal e, hästi vastu võetud. Belfastis panustatakse järjest rohkem äh, innovatsioonile, rohelisele majandusele, mitmekesistamisele, uutele turgudele. palju viimastel aastatel tehtud äh, tööd äh, sõltub äh, suuresti Belfasti sadamast ja minu kodulinna Derry sadamast kõik need ähm, sadamad sõltuvad Euroopa Liidu tarneahelatest. Brexit on kahjulik, Brexit kahjustab tõsiselt seda tööstust, samas äh, Ühendkuningriigi strateegia sõltub äh, rohkem ähm, reeglites äh, näpuga järge vedamisest kui muust ja nad äh, täiesti ignoreerivad Brexiti mõjusid äh, Põhja-Iirimaale. me peame selle kõigega arvestama, kui me võtame strateegiat Euroopa Liidu tasandil järgnevateks aastateks. me peame vaatama, millised ohud toob Brexit kaasa konkreetsetes sektorites, eriti laevaehituses. me oleme pakkunud välja lahendusi selleks, kuidas Põhja-Iirimaa saaks äh, jääda Euroopa Liidu äh, süsteemi siseseks ka pärast äh, Brexitit, olen pakkunud välja teatavad roheliste kanalite ideed ja selle, kuidas oleks äh, võimalik sadamates kaubavahetus Lõuna ja Põhja-Iirimaa vahel. parlamendisaadik Leon Reed on teinud väga head tööd, kaitsmaks kaupade transiiti Iirimaa Ühendkuningriigi Euroopa Liidu vahel me soovime, et oleks võimalik selline kaupade transiit äh, Iirimaalt äh, Ühendkuningriigi kaudu Euroopa Liiduga tulevikus ja et see ida-lääne suunaline kaubandus äh, jätkuks. me ei soovi karmi piiri, me ei soovi ka seda, et Põhja-Iirimaal oleks nagu mingi takistus Iirimaa ja Ühendkuningriigi vahel. Titanic ehitati äh, meie piirkonna sadamas lihtsalt näitena kahjuks äh, Titanic esimesel äh, sõidul Põhja-Atlandi ookeanis sõitis äh, jäämäe otsa ja ma tahaksin öelda, et ärgem laskem Põhja- ja Lõuna-Iirimaal sõita ka sellise jäämäe otsa, milleks on Brexit. suur tänu, kolleeg Anderson, nüüd kaks ja pool minutit, kolleeg Ellison, palun. suur tänu. komisjon on tulnud välja plaaniga, strateegiaga laevaehitustööstusele, aga selles plaanis üritatakse kuidagi reegleid lihtsustada, aga see läheb vastuollu riikliku suveräänsusega ja kuhu jääb äh, turumajandus? me ei saa Euroopa bürokraatidega asendada turgu. loomulikult on äh, turul omad reeglid, mis puudutab äh, konkurentsi. me oleme selle vastu, et Euroopa maksumaksja raha kasutatakse selleks, et toetada mitte rentaableid äh, laevatööstusi. riiklik äh, toetus on lihtsalt äh, edasilükkamine. see on nagu veritseva haava tupsutamine natukene. tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel aastatel maks-, maksid Hollandi maksumaksjad miljardeid äh, kuldnaid äh, mitterentaablite laevaehitustööstuste toetuseks ja siis nad läksid lõpuks ikkagi pankrotti, äh, kümned tuhanded jäid äh, töötuks, aga nüüd Hollandi laevaehitus õlmitseb ja mitte toetuse pärast, vaid sellepärast, et on mindud innovatsiooniteed. nii et äh, turg peab otsustama, kus, millal ja milliseid äh, tooteid äh, toodetakse. kõik on siin pakkumise, nõudluse ja kvaliteedi äh, küsimus. abiprogrammid tuleks lõpetada, Euroopa toetused tuleks kaotada ja laevatööstus tuleks rahule jätta. suur tänu, kolleeg Ellison, nüüd poolteist minutit, härra Tšambatski, palun. suur aitäh! aitäh kolleeg Jakko Tšiltšile selle eest, et selle küsimuse tõstatasite, see on tõesti väga oluline. mitmetel liikmesriikidel on omad traditsioonid laevaehituses ja nüüd on need traditsioonid ohtu sattunud. me räägime väga palju Euroopa Liidu taasindustrialiseerimisest, aga meil on vaja säilitada töökohti ja traditsioone jah, tõepoolest, konkurents on, see ei ole alati aus eh, kolmandate riikide poolt, aga nii see on, sellepärast et nemad tahavad turule tulla meist, eh, meie riikidest ja parlamendist, Euroopa Liidust eh, sõltub see, kas me suudame need töökohad säilitada suur tänu, kolleeg Tšambatski, äh, kas te võtate vastu sinise kaardi küsimusi kolleeg Mamikinsilt, palun? ja palun, härra Mamikins. suur tänu, härra Tšambatski, et te minu küsimuse vastu võtate. kaks tuhat neli liitus minu koduliik äh, Läti Euroopa Liiduga, Bulgaaria koos Rumeeniaga liitus äh, parasjagu hiljem ja laevaehitustööstuses oleme meie need, kes äh, kaotasid mõneti, aga samas me oleme ka võitnud nii ettevõtted kui ka inimesed. ja ma arvan, et teie riigis on ka nii kaotusi kui ka võite. kolleeg, благодаря за вопроса, kolleeg Mamikins. Вие сте прав. härra Mamikins, teil on igati õigus Leedu ja Bulgaaria liitumine muidugi leidis aset pärast läbirääkimisi. alguses kaotasime töökohti, aga pärast seda sektor arenes. meil on praegu kaks avalikku laevaehituskeskust ja äh, kaks eraettevõtet. Euroopa Liidus me peame üksteisega koostööd tegema, muuhulgas ka merendusküsimustes. ja seega suudame saavutada paremaid tulemusi suur tänu, kolleeg Tšambatski. vaba mikrofoni raames keegi sõna ei soovi, nii et lõpetuseks saab äh, sõna volinik Pienkovska, palun. tänan, juhataja. ma soovin äh, tänada kõiki, kes sõna võtsid. ma arvan, et äh, laevaehitustööstus ja meresektor on äh, väga olulised sektorid, me oleme tugevalt tähelepanu pööranud sellele viimase kaheksateist kuu jooksul, ma mainisin meie algatust äh, Leadership kaks tuhat kakskümmend, seal on äh, ette nähtud panustamised digitaliseerumisele, ringmajandusele, innovatsioonile. loomulikult me ei saa siin tegutseda kiiresti me arutame seda teemat äh, kõikide sidusrühmadega ühiselt, aga ma arvan, et äh, me jõuame tulevikus äh, kasulike tulemusteni liikmesriikidel on võtmetähtsusega roll tagamaks, et äh, tööstus äh, tuleb toime uute väljakutsetega ja kasutab ära olemasolevas võimalused. loomulikult me peame jätkama koostööd liikmesriikidega, parlamendiga, sidusrühmadega, sealhulgas äh, ettevõtjatega ja mina kindlasti vaatan, millistes valdkondades me peaksime olema aktiivsemad. ma vaatan äh, kus meie tegevus võiks äh, tõesti äh, olukorda mõjutada, eriti mis puudutab rahastamist ja turule juurdepääsu. me tegeleme palju oskuste küsimusega ja turule juurdepääsuga, aga meil oleks ehk äh, vaja mõningaid uusi perspektiive, kui me räägime laevaehitustööstusest, nii et kindlasti sellega siin arutelud ei lõppe, suur tänu!